<clears throat> hommikust alustame oma istungiga. järgmine päevakorrapunkt on Wolf Klintsi raport, mis käsitleb eurofonde käsitlevat õigus- ja haldusnormide äh, kooskõlastamist. ning esimene kõneleja ongi härra Klints ise, neli minutit. härra president, härra komissar.